saaksime tagasi tulla normaalse müra taseme juurde. alustan umbes poole minuti pärast hääletuste selgitustega. lugupeetud kolleegid, nüüd alustame hääletuste selgitustega. ja esimene punkt on siis äh, Jaroslav Vavensa soovitus, mis puudutab siis äh, jätkusuutlikku kalanduslepingut Euroopa Liidu ja Libeeria vahel ja esimene kõneleja on Jean-Luc Mélenchon. ce texte mina olen sellele tekstile vastu, kuna see lähtub loogikast, et Euroopa Liit peaks sekkuma teiste riikide loodusvarade haldamisse ja Liivere puhul on olukord seda hullem et, et viiskümmend protsenti kohalikust elanikkonnast elab kalapüügist kuid meie oleme siin eh, lubanud välja püüda kolm tuhat viissada tonni tuunikala, mis võtab eh, ära kohalikelt eh, kaluritelt võimaluse sellega elatist teenida. mina leian, et see kahjustab kohalikku elanikkonda väga, tänan. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Mamikins üheks minutiks. aitäh see leping võimaldab Euroopa kaluritel äh, seaduslikult äh, kala püüda Libeeria majandustsoonis. see parandab majanduskoostööd osapoolte vahel, eriti äh, puudutab see tuunipüüki. Libeerias kaksteist protsenti SKT-st tuleb kalapüügist, aga tegelikult on tegemist väga väikese osaga, kalandus võiks mängida Libeeria majanduses palju suuremat rolli. aitäh ja järgmise kõneleja on äh, härra Danila Hännan aitäh, lugupeetud äh, asepresident. põhjus, miks me räägime siin sellest, on see, et see mm, mm, Äh, keskkonna olukord Euroopa Liidu vetes on ühise kalanduspoliitika tõttu väga halb ja see on äh, suurema poliibi, äh, probleemi sümboliks. see, kuidas me oleme tõstnud tihedama integratsiooni kõrgemale kõigest muust, nii et selle asemel, et tegeleda kalavarudega, oleme säilitanud selle ühiste kalavarude mõtte, mõiste ja see äh, illustreerib ka see, kuidas äh, inimesed kasutavad eurot, nende olukord on halb, me säilitame Schengeni hoolimata sellest, et äh, rändesurve on suur, kõik ohverdatakse järjest tihedama liidu nimel ja hoolimata sellest ilmselgest katastroofist, mis äh, on tabanud Briti kalureid, äh, ei ole sellest viimastel läbirääkimistel üldse räägitud. see on ainus asi, mida te peate teadma, kui te arvate, et Euroopa Liidu on võimalik kunagi reformida. aitäh ja järgmine on Stefano Maulu üheks minutiks ah.. ahah ja ma sain just äh, teada, et ta ei räägi ja seetõttu saab nüüd sõna härra Kaaber üheks minutiks. aitäh, lugupeetud juhataja. mina hääletasin selle vastu, loomulikult ma hääletasin selle vastu, me näeme, milline katastroof on tulnud meile ühise kalanduspoliitika tõttu ja nüüd me tahame äh, neid halbu tavasid äh, ka Aafrika läänerannikule või isegi kaugemale laiendada. Äh, me oleme näinud, mis sellest mm, juhtub nendele riikidele, niimoodi me ei aita arenguriike, me näeme, et antakse väga palju raha väikeste, ainult mõnedele kalalaevadele. kuidas see mõjutab kalapüügist elatuvaid kogukondi Libeerias? kardetavasti tabavad neid samad mõjud, mis on tabanud juba varem muid Lääne-Aafrika piirkondi ja me näeme, et tegelikult äh, tapavad Euroopa Liidu äh, kalalaevad äh, kohalikku kal kalureid, see on tõesti väga kohutav olukord, täielik humanitaarkatastroof. aitäh ja nüüd me jõuame järgmise soovituse juurde, Äh, härra Gabriel Mato soovitus äh, Euroopa Liidu ja Mauritaania partnerlus äh, kalandusleping. siin on kaks kõneleja, esimesena saab sõna üheks minutiks härra Andres Mamikins. aitäh, proua juhataja. esimene leping sõlmiti kaheksakümne üheksandal aastal ja siis järgnesid jätkulepingud me üritasime lahendada olemasolevaid probleeme, aga kahjuks Mauritaania on olnud Äh, Las Palmases äh, kalade äh, lossimise vastu ja me põhimõtteliselt mõistame seda loogikat, mis selle otsuse taga on, aga mina tahaksin rõhutada, et komisjon peaks rohkem tähelepanu pöörama sellele küsimusele ühiskomisjoni, komitee kohtumistel. ja kuna Mauritaanial ei ole piisavat taristut, siis äh, sellised äh, lossimiskohustused äh, on ebaloogilised, aga ma toetan seda siiski. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Hannan. tundub nii, et teda ei ole enam saalis ja see tähendab seda, et me lähme järgmise küsimuse juurde, proua Ruža Tomatšisi raport Uued Mm, territoriaalse arengu äh, vahendeid ühe, ühtekuuluvuspoliitikasse, äh, järgi esimene kõneleja proua Morvai. aitäh. Euroopa Liit teeb äh, tiht-, tihti tööd uute äh, lubadustega, lubatakse suuri muutusi, aga see, mis välja tuleb, on see, et kunagi ei tule mingeid positiivseid muudatusi, midagi positiivset ei tule uute liikmesriikide jaoks. see uus äh, võlusõna on äh, siis äh, ühtekõlbuspoliitika, territoriaalne areng, aga takistuseks on just see, mida Euroopa Liit teeb, me võiksime rääkida siin äh, kuidas me saame sellest üldse rääkida, kui tegelikult on juba maa ära röövitud, ei ole enam väikestel ettevõtetel võimalus tegutseda, kuna hargmaised suurettevõtjad on nad välja tõrjunud, ei ole enam hea haridusega inimesi, kuna need on juba riigist lahkunud. aitäh ja järgmisena saab jälle sõna härra Maamikins üheks minutiks. aitäh nagu me teame, kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnendal aastani pannakse rohkem rõhku lõimitud territoriaalsele lähenemisele ühtekuuluvuspoliitikas. on kaks uut instrumenti, ühenduse juhitud kohalik areng ja äh, lõimitud territoriaalsed investeeringud, neid kasutatakse piirkonnast väiksematel tasanditel selleks, et era- ja avaliku sektori vahel sünergiat luua ja ja selleks, et eh, koondada erinevatest allikatest pärinevaid ressursse ainult. ainult viis protsenti kuusteist miljonit on sellele ette nähtud ja ma toetan seda. aitäh ja järgmisena saab sõna üheks minutiks proua Makovei. aitäh, proua juhataja. Lissaboni leping kahe tuhande kaheksandal aastal nägi ette, et territoriaalne ühtekuuluvus on üks Euroopa Liidu olulistest eesmärkidest ja seda on vaja toetada ühtekuuluvuspoliitika ja struktuurifondide abil selleks, et äh, vältida mm, territoriaalset ja geograafilist tasakaalustamatust, mis võiks äh, tekitada tõkkeid või äh, mitte võimaldada Euroopa Liidu liikmesriikidel lõimuda kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani on ette nähtud vahendid selleks, et ehm, erase- ja avaliku sektori koostööd parendada, et ehm, edendada jätkusuutlikumat arengut Euroopas ehm, annavad majanduskasvust suure osa linnalised piirkonnad, riigid üritavad ühendada Ehm, parandada ühendusi Euroopa südamega, unustades perifeeria ja sellepärast tuleb äh, teha tööd selleks, et parandada territoriaalset ühtekuuluvust, see käib Rumeenia kohta kus, kus nelikümmend protsenti inimestest elab maal, vaja on parandada ka maapiirkondade konkurentsivõimet, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, Daniel Hännanit enam siin ei ole ja järgmine kõneleja on härra Pospišil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 ja struktuurifondid ei too alati kaasa soovitud tulemusi. olen kindel, et me, et eelkõige poliitika on siiski mõistlik ning positiivsed pooled on olulisemad kui negatiivsed ja sellepärast ma toetan äh, seda raportit ja toetan kõiki selliseid instrumente, mis aitavad kohalikke omavalitsusi, mis äh, äh, aitavad neil oma projekte finantseerida. loomulikult tõhususest tuleb äh, parandada, sest on olemas selliseid äh, projekte, mille tõhusust võib äh, kahtluste alla seada, peame tegema kõik selleks, et vähendada administratiivkoormat meie linnadele ja küladele, sest tihtipeale just selle tõttu ei saa meie kohalikud omavalitsused vajalikku toetust aitäh ja tundub, et nii härra Maulu kui härra Boltšak ei ole enam äh, siin. Nad ilmselt olid juba väga näljased, ma mõistan seda. ja järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Etheridge. suur tänu ma hääletasin selle meetme vastu, nagu hääletan kõige vastu, mille, mida arutatakse Regionaalarengu Komisjonis, kui mille liige ma olen väga äh, lihtsatel põhjustel Suurbritannia elanikele äh, raha äh, peaks jääma Suurbritanniasse, see, ta peaks äh, kasutatama nende nimel üle Euroopa Liidu, et selles, mul on väga kahju, kui Euroopa Liidus on vaeseid piirkondi, kui tõepoolest, aga seda ei peaks makstama kinni Suurbritannia elanike rahaga. Äh, meil on oma probleemid, nagu näiteks West Midlandsi piirkonnas, inimesed ei saa äh, kodu, inimestel ei ole kodusid, meil ei ole kuskil tööd käia ja nende raha jagatakse laiali üle Euroopa Liidu Äh, äh, ja äh, ma loodan, et need projektid on edukad, aga makske nende eest ise, ärge võtke raha brittide käest. ja nüüd viimane raport, mille kohta on hääletuste selgitusi proua Jootova raport, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat mägipiirkondades ja esimene kõneleja on kuue NGL, NGL fraktsiooni nimel proua Maria Liidia Senra Rodriguez kaheks minutiks suur tänu teile, eh, president. see raport on äärmiselt äh, mm, äh, äärmiselt kummaline, ta on äh, positiivne mängipiirkondade elanike jaoks ning see aitab arendada, arendada e-, põllumajandust selles piirkonnas kui me ei suuda garanteerida avalikku teenust äh, ka mägipiirkondades, äh, siis inimesed ei jää äh, sinna piirkonda elama, nad lahkuvad, sellega seoses on vaja teha kõik selleks, et ka oleks koolides õpetajaid, et oleks tervise töö, hoiutöötajaid, seda ei tohi asendada öö, Eh, see ei tohi esindada interneti teel toimuvate, toimivate teenustega, sest see tähendaks seda, et ettevõtte, et inimesed lahkuvad mägedest ning ettevõtete huvid ei tohi olla üle, eh, üle inimeste huvidel, üle keskkonnahuvide eh, ning sama võib öelda ka kaevandusettevõtete kohta. sellega seoses ma hääletasin selle raporti vastu, aitäh! järgmisena saab sõna Kristiina Morvai üheks minutiks. suur tänu. ma olen täiesti nõus sellega, et Euroopa Liidus need, kes elavad vaesemates piirkondades, hüljatud piirkondades, peaks ähm, tooma lähematele nad teistele, selleks on meil vaja korralikku strateegiat, mis on korralikult läbi mõeldud, oleksime pidanud seda juba tegema, peaksime seda tegema, oleksime pidanud tegema seda kümme aastat, mitte ainult mägipiirkondade jaoks, vaid kõigi riikide jaoks, piirkondade jaoks, kus ähm, ei ole arengutase nii kõrge, kui ta peaks olema ning kus äh, ei äh,, kus on suur erinevus elatustasemes lääneriikidega äh, me oleksime võib-olla juba nii kaugele jõudnud, kui me poleksime selle eh, liidu liikmed. probleemi tuleb välja töötada, mõista ning sa, tuleb aru saada ka sellest, et eh, maapiirkondade häving ei ole eh, juhus see on seotud looduskatastroofidega, mis meid tabanud on, peame tunnistama ka seda, et maapiirkonnad jooksevad tühjaks, inimesed ei taha enam küladesse elama jääda ja seda neoliberaalne poliitika, mille autor on Euroopa Liit ja kaubandus, vabakaubanduse tõttu oleme me praegu sellisesse olukorda sattunud. järgmisena härra Mamikins, üks minut. suur tänu. mägipiirkonnad on kõigest kolmteist protsenti Euroopa Liidu territooriumist õnnetuseks, aga Eh, ei pöörata neile erilist tähelepanu. ning eh, samas on nende panus Euroopa majandusse väga kõrge. sellega seoses ma toetan seda raportit. arvan, et eh, peaksime välja töötama mägipiirkonna definitsiooni ja peame mõtlema ka äh, rohkem asustatud maagipiirkondade peale, kliimamuutuste peale ja ka ja mõtlema selle peale, milliseid piirkondi peaks äh, rohkem asustada, saaks rohkem asustada, kui räägime tõhususest, siis see võib olla väga tõhus ja edukas poliitika. suur tänu. järgmisena saab sõna Monika Makovee. suur tänu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 Euroopa puudub tõhus mägipiirkondade poliitika ning selle tõttu ma taotlesin, et Euroopa Komisjon töötaks välja strateegia selliste piirkondade toetamiseks, sest antud hetkel eh, praegu on puudu eh, tõlge ühte keelde võib-olla alustage, alustage uuesti. The floor is yours. Half a minute or a minute? Can I start again? Um, am votat acest raport pentru că este ma hääletasin selle raporti poolt, sest ta on Rumeenia huvides. on meie huvides, et Euroopa Liit investeeriks mägipiirkondadesse äh, Karpaatia äh, mägedes, äh, sest äh, meil on vaja seda piirkonda finantseerida Euroopa fondide abiga, et seda edasi arendada ja arendada ka keskkondlikke võimalusi selles piirkonnas ja antud hetkel Euroopal ei ole mägipiirkondade jaoks oma strateegiat, ei ole ka Karpaatide jaoks oma strateegiat, ma sooviksin, et selline strateegia äh, hakkaks toimima, et finantseering toimiks, et arendada oleks võimalik ka kõigi piirkondade, piirkondi ja samuti on väga tähtis mitte unustada tööhõivet selles piirkonnas, räägime sellest, kuid me ei saa, äh, me ei saa rääkida arengust, kui me ei investeeri sellesse piirkonda, kus on vähe elanikke, kuid kus on turismivõimalused väga suured, kus on võimalik luua muid tööstusharusid ja muud projekte. suur tänu! ja nüüd peaks sõna saama härra Boltšak, aga ma ei näe teda siin ja see tähendab, et viimane kõneleja on äh, asepresident proua McInnes. suur tänu, ma loomulikult hääletasin selle raporti poolt, sest äh, see tegeleb ähm, kaugel asuvate mägipiirkondadega ning paljud äh, liikmesriigid tegelevad äh, regionaalse, regionaalarengu küsimustega liikmesriikides ning nagu Monika Makovei seda ütles, äh, tähendab seda, et teenused peavad olema kättesaadavad, lairibateenused, tervishoiuteenused, haridus ja muu selline. see on õigeaegne raport, tööhõive on loomulikult äh, Eh, see suur probleem, noorte tööhõivega on suur probleem, kuidas toetada noori, kes soovivad elada ja töötada nendes piirkondades, kui neil töökohti pole, siis nad ei jää sinna. see on tõeline väljakutse Euroopa Liidu ja liikmesriikide jaoks ning veel viimane sõna, viies sellega ühendusse eelmise aruteluga, Iirimaal arutatakse seda, et puuetega inimesed on jäetud noorte, noortegarantii äh, projektist välja. see oleks väga oluline, et garanteerida, äh, et äh, garanteerida tõeline võrdsus. loodan, et meie uus minister sellega ka tegeleb. aitäh! aplaus Ehm, publiku poolt ei ole tavaliselt äh, lubatud, aga kuna tegemist oli viimase kõnelejaga, siis ma lubasin seekord ning äh, suur tänu kõigile ja taas alustame kell kolm, head isu!